fraktsioon kahekümne nelja tunni jooksul või nelikümmend inimest ei ole selle vastu, siis jõustuvad need tekstide muudatused ja eh, sel juhul avaldatakse need ka selle istungi protokollis. Aleksander Mirski saadik järgmise päevakorrapunktina tahan öelda, on esitanud taotluse võtta ära temalt saadiku puutumatus.